väga asjakohane ja väga väärtuslik tugi meile meie töös. And... suur aitäh, volinik, ja tahaksin öelda, et arutelu sellel teemal on lõppenud, hääletamine toimub homme kell kaksteist. austatud daamid ja härrad, järgmine punkt meie tänases päevakorras on härra Gustavsoni raport naiste roll rohelises majanduses. annan sõna kolleeg Gustavsonile. Eh, eh, aitäh, härra president juba esimesest päevast peale ja kogu oma töö käigus äh, olid mul väga head kontaktid variraportööriga äh, ning mitmesuguste organisatsioonidega, seetõttu ma sooviksin südamest tänada kõiki neid, kes andsid oma panuse selle raporti valmimisse Teie kõigi arvamus oli väga oluline selleks, et äh, saada terviklik pilt äh, ning ka muudatus äh, et ning ka see, kas ettepanekud esitati Facebooki kaudu või mõnel muul teel, ei olnud oluline. oluline on see, et me saime kõigehõlmava tervikliku raporti, kus on võetud arvesse kõiki võimalikke aspekte, see on äärmiselt oluline, kuid oluline on ka mitte unustada finantskriisi tausta. meil on tegemist paljude majanduslike probleemidega ning majanduslikke probleeme arutatakse tihtilugu väga tehniliselt unustatakse ära, et olemas on ka mehed ja naised, olemas on inimesed ning äh, tuleb meeles pidada seda, et meil on vaja oma piiratud ressurssidega planeedil äh, tagada elu jätkumine äh, ning me ei soovi aga tihtilugu arvestada sellega, et looduslikud ressursid on piiratud varem või hiljem, aga kui me jätkame praeguse, praegust elu, lõpevad need ressursid otsa, see viib kollapsini ning me peame lähtuma juba praegu oma tegevuses sellest, et energiat tuleb kasutada säästlikumalt. ning me peame pöörduma tagasi loomulikuma elu juurde, meil on vaja arendada rohelist majandust, jätkusuutlikku majandust see võimaldab taastada ja uuendada ökosüsteeme ning võtta rohkem arvesse inimeste vajadusi me peame tagama selle, et ressursid jaotuksid kõikide inimeste vahel õiglaselt, seda kogu maailmas. ning me ei tohi teha siin vahet erinevate põlvkondade vahel, meeste ja naiste vahel, roheline majandus ei tähenda mitte ainult rohelist tehnoloogiat, see tähendab ka sotsiaalset õiglust meil on vaja terviklikku jätkusuutlikku majandust ning me ei tohi lähtuda ainult lühiajalistest eesmärkidest ja turuvajadustest, meie peame silmas pidama inimkonna vajadusi ning tuleb tagada ökosüsteemide toimimine tee rohelise majanduse juurde, jätkusuutliku majanduse juurde eh, tähendab aga muudatusi jõukates riikides. Eh, me peame oma tootmise ja tarbimise mustrid muutma keskkonnasõbralikumaks meil tuleb liikuda suunas, mis vähendab erinevusi ja ebavõrdsust meeste ja naiste vahel, mis tagab ressursside võrdsema jaotuse. me peame senistest mudelitest loobuma ning muutma oma tegevuse jätkusuutlikumaks. kui me lähtume ainult heaolu tagamisest, eh, siis sellest ei piisa, meil on vaja äh, pidada kogu oma tegevuse juures silmas mitmesuguseid aspekte, sealhulgas ka soolist aspekti e, ning jätkusuutliku majanduse arendamisel peavad mehed ja naised ühiselt e, määrama, e, kuidas on võimalik kõige paremini tagada tasakaal ning säilitada ökosüsteemid aitäh, läheme edasi vaba mikrofoni juurde, proua Zaborska, palun aitäh, härra president, austatud härra volinik. ma eh, sooviksin eh, võtta lühidalt kokku raporti sisu, siin on kirjas, et me peame ro-, eh, saavutama selle, et rohelises majanduses töötavad võrdselt nii mehed kui naised, me peame tagama võrdsuse erinevate põlvkondade vahel, samal ajal tuleb meil tagada sotsiaalsed teenused kõikidele, tuleb arvesse võtta ka elanikkonna vananemise küsimusi, see tähendab seda, et varasematest loosungitest naised tootmisesse ja nii edasi, Äh, tuleks loobuda, see tähendaks seda, nagu ei oleks perekonna eest hoolitsemine üldse oluline, me ei taha näha perekonda kui tervikut, me tahame näha ainult eraldi inimesi. minu arvates on see liiga tehniline lähenemine ning see tooks kaasa ainult uusi probleeme. aitäh, proua Kostella, palun. aitäh ma tervitan seda raportit ja tahaksin avaldada raportöörile tänu, minu arvates on väga oluline, et me soolise mõõtme äh, keskkonnateema arutlustesse sisse viime äh, tööl, äh, töötavad naised on just nimelt keskkonnasõbralikkuse majanduse sektoris vähe esindatud, ma arvan, et on vaja algatusi, mis paneksid naisi õppima nende sektoritega seotuvaid aineid naised peaksid olema võrdselt esindatud ka poliitilisi otsuseid langetavates organites, keskkonnapoliitika kujundamises ning üleminekus rohelisele majandusele, selleks et tugevdada võrdsust ja demokraatiast Äh, arenguriikides sellised küsimused nagu juurdepääs veele, sõltuvus biomassipõhisest energiast mõjutab mehi ja naisi erinevalt ja seetõttu on väga oluline, et kaasaegsed keskkonnasõbralikud tehnoloogiad oleksid kättesaadavad ka arenevatele riikidele, et ka nemad saaksid investeerida rohelisse majandusse ja ma äh, tahaksin soovitada lõpetuseks, et liikmesriigid parandaksid investeeringuid keskkonnasõbralikku ühistransporti, niimoodi paraneksid elutingimused, suureneks sotsiaalne kaasatus ja loomulikult oleks oleks kõigel positiivne mõju keskkonnale. tänan veel kord raportööri. suur aitäh. järgmisena proua Vlasikova. Eh, aitäh, härra president. roheline majandus eh, on ka jätkusuutlik majandus see ei tähenda mitte ainult majanduslikku jätkusuutlikkust, see tähendab ka sotsiaalset jätkusuutlikkust, see tähendab võrdset kohtlemist kõigile, olenemata rahvuslikust kuuluvusest, olenemata nahavärvist, soost ja nii edasi ja nii edasi. kuna soorollid on erinevad, on ka naiste mõju keskkonnale teistsugune kui meeste mõju naised ei saa aga kogu, kõikides ühiskonna arengutes võrdsel määral osa võtta, sellel on majanduslik taust, sellel on ka sotsiaalne taust, kui aga keskkond halveneb, siis puudutab see eelkõige just naisi valusamalt. Neist seitsekümmend protsenti kõige vaesemast elanikkonnast on just nimelt naised naisi ei ole piisavalt eh, nendes aruteludes, kus räägitakse eelarve küsimustest, kus räägitakse keskkonnaküsimustest. aitäh, järgmisena kolleeg Rom-, Romeva. ma tänan tahaksin tänada raportööri härra Gustavsoni mitte ainult selle raporti koostamise eest, vaid ka väga hea koostöö eest, mis meil selle raporti arendamise käigus on olnud on äh, fakt, et äh, soolise vaatenurga puudumine keskkonnapoliitikas suurendab ebavõrdsust. me oleme seda erinevates kontekstides näinud ning seetõttu soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine on äärmiselt oluline äh, nii riiklikul, regionaalsel kui ka rahvusvahelisel tasandil. ma hindan väga ka seda, et raportis on sees kaks muudatusettepanekut, mille meie esitasime. üks puudutab naiste äh, rolli majanduskriisis ning äh, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias. nagu me oleme öelnud, äh, on fakt, et inim-, äh, need naised kannatavad majanduskriisi äh, tõttu palju rohkem kui mehed ja fakt on ka see, et üleminek äh, vähese CO2 heitmega majandusele toob vajaduse oskust tööliste järele, aitäh! proua Tikau järgmisena. aitäh! härra volinik, kliimamuutused, liigilise mitmekesisuse hävimine äh, seab ohtu inimeste heaolu. liikmesriigid peavad võtma meetmeid selleks, et naistel oleks võimalik ühendada pereelu ja tööelu, et nad saaksid olla äh, ettevõtjad näiteks turismi vallas, põllumajanduse vallas, keskkonnaalaste uuenduste vallas ja samuti ma tahaksin äh, palu, paluda, et toetataks naiste juurdepääsu väikelaenudele selleks, et nad saaks luua väikeettevõtteid. Äh, äh, mis puudutab komisjoni energiatõhususe plaane, siis see võimaldaks luua ligemale äh, kümme tuhat töö, kümme miljonit töökohta ja ma tahaksin, et naisi teavitataks rohkem just Regionaalarengu Fondi ja teiste fondide programmidest, mis on suunatud keskkonnale samuti on vaja maksupoliitikat, mis soodustaks keskkonnasõbralikku poliitikat ning eh, investeeringuid eh, jätkusuutlikesse struktuuridesse. viimasena saab sõna kolleeg Šiškova, aitäh ja ma sooviksin juhtida tähelepanu mõnele küsimusele veel, kuigi paljud kolleegid on juba väga palju olulist öelnud, kuid äh, ka mina olen äh, loomulikult nõus sellega, et naisi arvestatakse liiga vähe, nende roll rohelises majanduses äh, ja majanduses üldse on liiga väike seetõttu on väga oluline toetada soolist võrdõiguslikkust, luua naistele meestega võrdsed võimalused ning äh, poliitika peab tegelema nende küsimustega. naistel on vaja hoolitseda laste ja perekonna eest, samas äh, soovivad nad aga osaleda ka tööelus. selles et nad saaksid selle kõigega võrdselt tegeleda, näiteks ka põllumajanduses on vaja väga palju toet-, toetavaid meetmeid, me ei saa leppida sellega, et lapsed kannatavad selle all, et naised töötavad, seetõttu tuleb naistele luua paremad tingimused enese realiseerimiseks. aitäh ja viimasena saab sõna härra volinik, härra Tali, palun, teil on sõna president, lugupeetud saadikud, komisjoni nimel tahaksin tänada Euroopa Parlamendi ja just eriti härra Gustavsoni selle raporti eest, mis käsitleb naiste rolli rohelises majanduses. samuti tahaksin tänada Naisõiguste Komisjoni äh, nende seisukohtade eest ja panuse eest, mida nad tänasesse arutellu andsid naistele võimu andmine, nende õiguste säilitamine on väga oluline jätkusuutliku arengu eesmärgist ja märkide seisukohalt ning keskkonnasõbraliku majanduse saavutamise seisukohalt. sooline võrdõiguslik on väga oluline sellistes valdkondades nagu äh, toiduainetega varustuskindlus, jätkusuutlik põllumajandus, haridus, energeetika selle teema arutelu on väga ajakohane, sellepärast et me hakkame just äh, kaks tuhat kakskümmend strateegiat läbi vaatama. nagu te teate, on äh, soolise võrdõiguslikkuse küsimus seal väga oluline, samuti tegeleme Rio kaks, äh, kakskümmend pluss tagajärgedega. Euroopa Liit on saavutanud üht-teist juba naiste õiguste suurendamise valdkonnas ja need elemendid on ka praegu kesksel kohal selles dokumendis, milles me kavandame oma üldist nägemust. me oleme pühendanud terve lõigu soolisele võrdõiguslikkusele ning naistele võimu andmisele aga mina tahaksin praegu keskenduda hoopis ühele teisele positiivsele asjale, mis on seotud Rio kakskümmend plussiga eh, ning Euroopa Liidu eh, seisukohtade ja parlamendi resolutsioonidega soolise võrdõiguslikkuse lülitamine paljudesse dokumentidesse. meil on vaja soo, eh, sooga arvestavaid indikaatoreid ja selliseid vahendeid nagu fina-, rahalised vahendid, tehnika Rios lepiti kokku selles osas, et meil on vaja just maapiirkondades elavatele naistele rohkem võimu anda selleks, et tagada maapiirkondade areng, toiduga varustuskindlus. Eh, Rio eh, pluss kahekümnes räägitakse just nimelt sellest, kuidas väikeettevõtjatest naised saaksid rohkem laenu, kuidas neil oleks parem juurdepääs sotsiaalteenustele, tervishoiule, haridusele, väljaõppele, tehnoloogiale soolise äh, vaatenurga sisseviimine sellistesse valdkondadesse, mis on seotud rohelise majandusega, on väga oluline, kui me hakkame äh, Rio pluss kakskümmend järelmeetmetega tegelema ning komisjon kindlasti sellega oma edasises tegevuses arvestab mis puudutab nüüd üleminekut kõikehaaravale rohelisele majandusele, siis äh, tegutseda tuleb mitte ainult Euroopa Liidu tasandil, kuid ka rahvusvahelisel tasandil. me peame hoolitsema selle eest, et sooline võrdõiguslikkus on äh, äh, alati kaasatud ja ka Rio lõppdokumendis on see leidnud kajastamist. komisjon jääb ootama edasist koostööd parlamendiga, sealhulgas ka Naisõiguste Komisjoniga. aitäh! aitäh, volinik! arutelu lõpeb ning hääletamine toimub homme kell kaksteist. Äh, dalším bodem pořadu jednání je zpráva. Asume päevakorra järgmise punkti juurde. Äh, tegemist on proua Garcia Perezi raportiga naiste töötingimused teenindussektoris. Kõigepealt saab sõna proua raportöör neli minutit, palun ma tänan, härra president. teenindussektor on pea seitsmekümne protsendi ulatuses moodustab tööhõivest Euroopa Liidus.